kallid kolleegid, läheme nüüd otsekohe hääletusselgituste juurde ja kõigepealt äh, kaasa ja härra Sumberg. proua president, äh, tõusen siin püsti selleks, et selgitada, et ma olen ainult üks viiest koja saadikust, kes selle resolutsiooni maha hääletasid ja hääletasin selle maha mitte sellepärast, et äh, ma ei taha anda rahalist abi nendele, kes on traagiliselt kannatanud selles kriisis ja et ma oleks selle vastu, et neid aidataks, see on kõik väga põhjendatud. kuid tõusin ja hääletasin selle maha sellepärast, et see resolutsioon nagu enamus teisigi resolutsioone Lähis-Ida küsimuses on äh, vigu täis, sellepärast et seal ei panda Äh, paika õigeid fakte olukorra kohta ja sellepärast ei tohigi lubada sellise resolutsiooni vastuvõtmist. tõsiasi on see, et Gaza olukord on täna selline, nagu ta on äh, kuna Hamas on tegutsenud nii, nagu nad on tegutsenud, nad on pommitanud suveräänset riiki rakettide ja pommidega, kellel on õigus, nagu ka igal teisel suveräänsel riigil, kaitsta äh, oma rahvast ja enne kui äh, selle parlamendi resolutsioonid seda vastutust paika ei pane, ei saa need resolutsioonid ka mingisuguseid tulemusi tuua käes on aeg, et meie parlament ütleks Hamasile, et tunnistage Iisraeli riiki, pidage nendega läbirääkimisi, lõpetage oma äh, võimude juudivastased seisukohad ja siis võib-olla saame hakata rahuprotsessist rääkima. suur tänu. järgmisena Kinnaki raport ja kõigepealt äh, saab sõna proua Tomaševska. Mhm. proua president, on tõesti õige, et täiskasvanutel on suurem vastutus, kui nad kasvatavad lapsi eriti kui me mõtleme relvakonfliktidele, kuhu on segatud ka lapsed ja kus lapsi sunnitakse relvi teenima ja nende tervise eest samuti ei hoolitseta. mina olin aga selle raporti vastu sellepärast, et siin ei soovita laste õigust elule kaitsta, aitäh. proua Sinnet. kui proua Sinnatit ei ole, siis härra Kamal. suur tänu, proua president. suur filosoof äh, Whitney Houston ütles omal ajal, et lapsed on meie tulevik, õpetage neid hästi ja näidake neile teed, näidake neile, kui ilusad nad on äh, mis on huvitav selle raporti puhul, me esimest korda tõesti äh, vaatame, mis on tuleviku osas võtmetähtsusega. märkimisväärne selle raporti puhul on see, et äh, me pöörame tähelepanu laste arengule ja laste harimisele, mitte ainult äh, tütarlaste harimisele, kui jah, koolitada naist, koolitad perekonda, aga keskendume ka algharidusele kuid üks viga on meil äh, hariduses, me alati justkui arvame, et riikide käes on lahendus, ma kutsun kõiki oma kolleege siin kojas otsima lahendusi äh, sealt, nii nagu on Newcastle'i ülikool seda teinud, nimelt keskendub erahariduse andmisele vaesemate perekondade lastele äh, lapsevanemad on ise vahendeid koondanud äh, selleks, et äh, toetada ka vaeste perekondade laste koolitamist, nii et vaatame kaugemale kui riigiharidus ja aitame sellega võib-olla oma vaesemaid kodanikke. suur tänu ja nüüd saab äh, siiski sõna proua Sinnelt. proua Sinnelt, hääletasin Kinnoki raporti maha väga raske sügamaga, sellepärast et proua Kinnoki poolt välja toodud probleemid on tõsised. tragöödiaid leidub üle, aset leiab tragöödiaid on üle terve maailma, kuid küs-, meil on ÜRO laste õiguste konventsioon. aga see konventsioon on vigu täis, me tegutseme selle alusel, kuid see ei ole õige, see konventsioon on alati olnud kompromiss ja selles on küll nii mõndagi positiivset, kuid seal on ka täiesti sobimatuid osasid, see kirjutati tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal kokku. ja näiteks viidatakse seal äh, Äh, massimeedia ja teiste kommunikatsioonivahendite täielikule juurdepääsule lastele ja vastupidi. see kirjutati ajal, kus me ei teadnudki, millised ähm, äh, kurjategijad äh, võivad tekkida uute meediate vahendite, vahendeid arvestades. riik öö, ei saa olla ainus öö, lastekaitsja, unustatakse perekonnad, perekondades nähtakse lihtsalt laste eest hoolitsejaid, mitte nende õiguste eest otsustajaid. ja hääletasin maha ka sellepärast, et siin viidatakse abordile ja abordil ei ole küll laste õiguste kontekstis mingit kohta proua president so- meenutan kolleegidele et üks minut on ette nähtud hääletuste selgitusteks ja neid on väga palju täna proua hän- härra hannan Äh, suur tänu, proua president, ilmselt kodanikke huvitab see, kui kaugele me selles valdkonnas oleme läinud enne Iiri referendumit ja pärast seda eriti räägiti sellest, et Euroopa Liit ei liigu ühtse välise julgeolekupoliitika poole ja et üldiselt jäävad nad ka abordiseadusandlusest kõrvale, aga samas on need kaks asja siin ühes raportis järsku koos vaatamata kõikide nendele lubadustele, mis me tegime selles osas, et kuulame kodanikke ja eh, teeme poliitikat vastavalt nende vajadustele, tegutseme me ikkagi omapäi edasi, see oli täiesti selgelt näha ka täna hommikul, kui Tšehhi Vabariigi president siin eh, kõneles. ta pidas eh, kõne, mis oli tegelikult suhteliselt banaalne ja väitis, et valitsused on jõulisemad, kui on ka opositsioon parlamendis ja et me peaksime sallima teisitimõistmisi ja kuidas reageeris sellele koda? Äh, sotsiaaldemokraadid ja Rahvapartei äh, keerasid selja ja kõndisid saalist välja. mitte ainult ei suuda nad argumenteerida teisiti, ei suuda nad isegi kuulata teisiti mõtlemist, no kas on paremat näidet vaja üldse selle kohta, kuidas see koda suhtub kodanikesse, kui te tahate äh, minu seisukohad ümber lükata, pange see leping kodanike ette referendumile. suur tänu ja järgmised raportid, Kotini raport ja proua Tomaševska suur tänu, proua president. direktiivi kaks tuhat kaks murd neliteist murd EÜ kohaldamine on eriti tähtis just kriisiaegadel, kui me peame mõtlema sellele, kuidas ühiskondlikku vastutust võtta meil ei ole teisiti võimalik äh, töökohtasid kaitsta, kui töövõtjatele ei nähta ette koolitust. direktiivi peaksid kõik riigid äh, kohaldama. Toia raport nüüd ja kõigepealt härra Sekierski. aine räägi. jest to element wspólnotowej mul on, majandusel on kaks funktsiooni nagu ka Euroopa Liidul on mitu funktsiooni. kui me vaatame statistikat, siis äh, majandus loob väga palju töökohti ning pea seitse protsenti on aidatud tõsta tööhõivet. väga tähtsat rolli mängib ka maapiirkondade areng kuna industrialiseerimine areneb edasi, on võimalik luua uusi töökohti, see on otse loomulik vajalik selleks, et äh, areng oleks tasakaalus ka maapiirkondades. samamoodi on meil võimalik traditsioonilisi valdkondi toetada, näiteks äh, kaubandust peale selle tuleb kasutada ära ka kõik võimalused tööstuse aitamiseks proua Tomaševsk. proua president, mitte ainult kriis ei toonud endaga kaasa seda, et meil oli vaja välja töötada meetmed. kogu ühiskondlik areng on mänginud suurt rolli. iga töökoht, mis luuakse iga parema kvaliteediga teenus või kaup on erilise tähtsusega, ma toetan seda raportit ja ma soovin, et komisjon töötaks välja uue lähenemise, mis vastaks kaasaegse ühiskonna vajadustele, eriti mis puudutab administratiivseid menetlusi finantstoetuste saamiseks Euroopa Liidult. härra Kamal. suur tänu, proua president kui ma selle raporti läbi lugesin, põrkusin äh, sotsiaalmajanduse definitsiooniga kokku ja mind see huvitas ja see, ja mul üllatas seal kaks asja, kõigepealt sotsiaalsed eesmärgid kapitali üle ja teiseks solidaarsuse põhimõtted ning vastutus. ja veelgi enam, räägitakse seal mingisugusest äh, demokraatlikust kontrollist, äh, naaberriikide poolt aga mitte midagi ei räägitud siin ostja ja müüja vahelisest vabast suhtest selleks et eh, kasu suurendada ja töökohti luua no mis võiks olla veelgi sotsiaalsem kui kasu teenimine ja selle reinvesteerimine eh, rahvastikule töökohtade loomiseks kui me eh, lõpet- kui me ei keskenduks nii palju millal me kavatseme lõpetada selle keskendumise sotsiaalsetele eesmärkidele ja keskendume kasu saamisele. muidu öö, satume sellisesse olukorda, nagu austerlased öö, hoiatasid juba eelmise sajandi alguses, et me unustame ära öö, kasumi ja hakkame orjastumise teele liikuma ja sellepärast hääletasime selle raporti vastu. nüüd äh, proua Tsampasi raport ja proua Toil. suur tänu, proua president mul on väga hea meel, et äh, me peame vaimset tervist äh, vähemalt natukenegi tõsiselt ja näeme selles prioriteeti. see peab jääma Euroopa Liidu äh, tervishoiu põhimõtete seas väga kõrgelt. kahe tuhande kaheksa, kahekümnendaks aastaks on Alžeimeri tõbi kõige levinum tõbi maailmas, kuid ma viitan Iirumaale meie vaimse, vaimne tervishoiupoliitika on kokku võetud dokumendis äh, tulevikumuutuste visioonid, need on kirjas ka meie seadusandluses ja erinevates doktriinides, kuid kahjuks vaimse tervise alased teenuste andmine on täiesti mittesobiv eesmärkidega. me näeme tõsist erinevust selle vahel, milline on teooria, milliseid raporteid me kokku kirjutame ja pidevalt üks tegevuskava teise järgi, kuid see ei ole sugugi vastuses sellega, millised on tegelikud nõudmised ja see on endiselt selline poliitikavaldkond, mis on nii-öelda tuhkatriinu seisuses tervishoiu osas, proua Kill. proua president, üks neljast inimesest vähemalt korra läbib Äh, mingisuguse vaimse häire, kaheksa sagedamase haiguse põhjuste seas on vaimsed äh, häired ja muidugi ka need, kes, keda see otseselt ei puuduta, kannatavad selle kulude all. meil on vaja sellist äh, poliitikat, mis viita te,, suurendavad teadlikkust selle üle, kui oluline on äh, vaimne tervis. mina oma valimispiirkonnas olen rõhunud selleni, et meedia, internet koolides ja töökohtades on väga oluline roll mängida selleks, et avalikkuse seas teadlikkust suurendada. meil on aga vaja ka lisauuringuid äh, vaimse tervise osas ning vaimse ja füüsilise tervise vaheliste probleemide seostamise osas uuringuid. ja peab küsima seda, et äkki seda saaks rahastada kõik Euroopa Sotsiaalfondist ja Regionaalarengu fondist, see on küsimus, mida tuleb hakata lahendama kohe. ja tööandjad peavad samuti toetama terve tervet töökeskkonda, tuleb viidata tähelepanu tööga seotud stressile ja äh, vaimsete häirete tekkimisele töökohtadel, nii et ma hea meelega toetasin seda raportit, suur tänu proua Del-, Kilja, proua Tomaševsk. Pani przewodnicząca, dziewięćdziesiąt protsent proua president üheksakümmend protsenti enesetapjatest on vaimsete häiretega depressioon ja teised äh, tsivilisatsioonis levinud stressist tingitud äh, haigused äh, mõjutavad väga palju meie elukvaliteeti. peale selle on Euroopa Liidus üha rohkem vanemaid inimesi, kes haigestuvad vaimsetesse haigustesse diagnoos on väga raske, inimesed pannakse tavaliselt häbiposti, aga nende lähedased kannatavad. tegemist on rahvatervise küsimusega ja sellepärast ma toetan seda raportit, aitäh. proua Sinnet, palun um,. For... ma hääletasin selle raporti poolt, kuid mulle tundus, et see on käest lastud võimalus, et kasutada ka elektrošokiteraapiat ning teha ettepaneku selle piinasid tekutava ravimeetodi keelustamiseks, mida siiski veel Euroopa paljudes riikides kasutatakse. teine osa, mis tekitas mul tõsiseid kaklusi, on kasvav tendents kõikide väikelaste äh, uurimine vaimse tervise probleemide jaoks ning ravimite kasutamine õnneks see raport nii kaugele ei lähe, kuid siiski on kaudne viide laste hindamisele äh, ja ma usun, kui lapsi hinnata lastena, siis nad ei jäta normaalset muljet, kuigi arenevad hästi. kuid ma usun, et võtmeküsimus, mida me peame endale esitama äh, vaimse tervise probleeme arvestades, miks see halveneb, eriti just enesetappude osas? kas me tõesti ei võimalda inimühiskonnal areneda niimoodi, nagu et inimesed saaksid elada tervelt normaalset elu. kui vaimne tervis halveneb, siis me peame mõtlema ka, millist ühiskonda me loome. järgmisena Görki raport. härra Rotovitš, palun. proua president, lugupeetud daamid ja härrad. mina olen nii resolutsiooni kui ka selle raporti vastuvõtmise poolt, vastu. meil on tegemist kriisiga Euroopa Liidu institutsiooni, sellel on rasked probleemid lahendada. kulutati miljoneid eurosid uuringu läbiviimiseks, aga meie eesmärgiks ei tohiks olla ju nende inimeste peatamine, kes teiste nimel tapavad. erinevad poliitilised äh, raputused ei ole lisandväärtust toonud ning on Euroopa maksumaksjate raha tuulde loopinud. me pidime maksma ja me maksime ning järgnevate sarnaste probleemide puhul peaksime selle üle ennem järele mõtlema. proua Doyle. tänan. president, ma igati tervitan ja tegelikult toetasin äh, Miguel Ramose raporti rakendusuuringute kohta ühise kalanduspoliitika valdkonna kutsutakse üles tõhustama rakendusuuringuid, et meie kaevusvarade säästlik kasutamine ja taastamine on olulise tähtsusega, et saavutada õige tasakaal. ja kõige kaasaegsema teaduse vahendite kasutamine aitab meil seda eelseisvat ülesannet täita. kuigi ma hindan kõrgelt seda raportit, tahaksin ma hoiatada, et praegustel rasketel majandus äh, aegadel me peaksime vältima dubleerimisi. on vaja tagada, et me ühenduse tasandil eh, ei tegele sellega, mis ta oleks paremini võimalik korraldada liikmesriigi tasandil. tänan, härra proua Toil, järgmise härra Kamal. tänan, proua president ja kui me räägime rakendusuuringutest, kas me peaksime mõtlema ka, millised on ühise kalanduspoliitika puudused, ärgem unustagem, et meil on see olnud juba üle neljakümne aasta ja selle eesmärk oli jätkusuutliku kalapüügi ähm, tagamine, kuid see ei arvestanud ka äh, keskkonna aspekti. me peame mõtlema ka, millised on omandisuhtega kaasnevad õigused riikides kui valitsus on andnud eh, oma elanikele õigused ja varude häilitamised, neid tuleb ka säilitada. näiteks Islandil, eh, kus oli turu keskne suhtumine, kus olid eh, kaluritele antud individuaalsed kvoodid. jah, loomulikult me võime rakendada uusi rakendusuuringute tulemusi, tehnoloogiat, aga kui me jätkuvalt kasutame süsteemi, kus vaatamata kõikidele uuendustele valitsused ütlevad kaluritele konkreetselt, kui palju neil on võimalik püüda, siis kõik need rakendusuuringud on aja raiskamine. ja äh, Vandenbergi raport ja proua Gill. praeguses raskes majanduskliima olukordast, äh, see raport toob kokku meie ühise mõtlemise mõelda, mis me hädavajalik ähm, Need vähendused käibemaksumääras on suunatud nendele, kes vajavad seda kõige rohkem, kes teenivad vähem kui teised ja ma usun, see raport seostub ka töökohtade loomisega ja seetõttu ma toetasin seda. ja selle eesmärk on tagada töökohtade mittekadumise nõnda musta turule varimajandusse ja ma loodan et see rakendatakse kiiresti eriti minu valimispiirkonnas lääne midlandis me peame rõhutama et me peame võimaldama liikmesriikidel vähendada käibemaksumäärasid teatud esemete jaoks eh, teatud toodete jaoks et võidelda kliimamuutusega et inimestel tekkis äh, stiimul eh, on osta rohelisi tooteid ja meie turg saab sellest ainult kasu loomulikult vähendatud käibemaksumäärad selleks, et julgustada inimesi osta energiasäästlikke, keskkonnasõbralikke külmkapi ja muid tooteid, eh, mis kasutavad vähem energiat ja mm, madalamad hinnad taolistele toodetele on suureks abiks. minu koduriigi Ühendkuningriigi valitsus on näidanud teed selles küsimuses, vähendades kakskümmend viis protsenti seda kuni aastani kaks tuhat kümme ja ma loodan, et ka teised liikmesriigid järgivad seda eeskuju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 ainus võitlus, mille me kohe alguses kaotame, on see, mida me ei pea. me tegime muudatusettepanekud selleks, et käibemaksumäär oleks õiglasem, mõeldes näiteks lasteriietele uutes liikmesriikides selleks, et äh, lasteriituse käibemaksumäär oleks sama vanade riikidega. me tahtsime selgelt välja tuua oma seisukoha võrreldes komisjoni ja nõukoguga. me olime edukad, ainult äh, ühe erandiga, nimelt selles osas, mis puudutas bürokraatlikku koormat restoranidele ja teistele söögikohtadele, et meil on kaks erinevat käibemaksumäära. see ettepanek lükati õigustatult tagasi. me soovime, et oleks üks käibemaksumäär, aga komisjoni ettepanek seda ette ei näe, sest seal on ette nähtud erinevad määrad vastavalt sellele, kas kas klaas veini või õlut juuakse koha peal või mitte. mulle tundub, et mitte kõik kolleegid ei saanud aru, kui kaugele meie muudatusettepanek läheb, aga ma leian, et parlament andis selles valdkonnas väga selge sõnumi. ja see on ka väga tähtis ja selle üle on mul väga hea meel ning mul on väga hea meel ka selle üle, et mul oli võimalik koos oma fraktsiooniga võidelda selle eest, et mitte alati ei räägitaks seda maksustamis, sellest maksustamismaaniast, sest selle vastu tuleks võidelda. järgmisena LKE resolutsioon härra Samberg. täna president, tegemist on ilmselt kõige raskema küsimusega vabas ühiskonnas. kuidas vaba ühiskond võitleb nende vastu, kes soovivad seda hävitada? ja tegemist on otsusega, mida me peame langetama. me peame leidma tasakaalu. loomulikult me peame kaitsma inimõigusi. loomulikult õiguslik protsess peab olema ülim, aga kuid mõnikord maailmas, kus me elame, on hädavajalik rakendada erakorralisi meetmeid ja Euroopas ning Euroopa riikides Äh, ei saa loota, et ainult Ameerika Ühendriigid sellega tegeleda. praegu minu koduriigis toimub kohtuprotsess kaheksa inimese üle, keda süüdistatakse äh, kaheksa lennuki lõhkamises. Neil see ei õnnestunud, eh, nende vandenõu kukkus läbi, kuid neid peetakse süüdi ja me peame tagama selle, et vaba ühiskonnal on õiged meetmed, õiged vahendid selleks, et võidelda nende vastu, kes soovivad seda hävitada. kui me seda ei suuda teha, siis me äh, ei suuda kaitsta inimesi, keda me esindame. härra Rutovitš. E, przepraszam, na ten temat się już wypowiedziałem. Dziękuję bardzo. suur tänu ma võtsin juba selle kohta sõna, aitäh uh,. Then... sõna. von Voogau raport, härra Björk, palun. tänan, proua president. ma soovitasin Iirimaa delegaatidel jääda erapooletuks von Vooga raporti hääletamisel ja samuti ka Vadaneni raporti puhul ja seda põhjusel, et Iirimaa on säilitanud oma neutraalsuse ja meie seisukoht on ka protokolli kantud ja meie osalemine Euroopa Liidul. Euroopa äh,, Iirimaa ei saada oma relvajõudusid ühtegi teise riiki, selle peab heaks kiitma ÜRO mandaat ja valitsused ja ka Iiri parlament. seega selline praktika jätkub ka Lissaboni lepingu alusel. see ei tähenda seda, et Iirimaa ei ole valmis oma osa täitma, eriti rahu tagamisel me oleme osalenud Tšaadis mis on olnud äärmiselt edukas missioon, eh, mis sai mandaadi ÜRO-lt, kuna ÜRO ei suutnud ise oma vägesid saata ja Euroopa Liit eh, ast-, sekkus protsessi ning aitas kaasa ja selle tagajärjel oli kaheteistkuuline väga edukas rahu tagamise operatsioon ja Iirimaa jätkuvalt annab omapoolse panuse rahu tagamisse, olgu tegemist siis kas läbi ÜRO või Euroopa Liidu. tänan Vadaneni raport ja kõigepealt härra Kelam. tänan, president. ma hääletasin lõike nelikümmend kolm poolt Vadaneni raportist ja seda sellepärast, et kolleeg Landsbergi suulise muudatusettepaneku tegemise. selle läbi see lõige oluliselt paranes, kuid siiski ma eelistaksin lõike nelikümmend kolm algset versiooni, kus oli lõpus kirjutas has recently advanced would seriously undermine the credibility of eu security structures and strike a wedge into the eu us relationship. kuna ma käesoleval nädalal osalesin euroopa liidu ja venemaa koostöökomisjoni kohtumisel eh, mul tekkis järeldus et me ei saa kõrvale vaadata sellest mida äh, kolleeg Vadanen on toonud välja kui brutaalse realiteedi. nimelt Venemaa Föderatsiooni strateegiline eesmärk võimaldab ikkagi veel Euroopa Liidu partnerid jagada headeks ja halbadeks ning äh, rünnata NATO-t. tänan, härra Sumberg. proua president, ma tervitan võimalust lühidalt sõna võtta selles küsimuses sest see on suurepärane sõnavõtt, mida me kuulsime Tšehhi Vabariigi presidendi suust kes meenutas meile oma koduriigi ja teiste riikide ajalugu, eriti Ida-Euroopas, mis oli okupeeritud natsistide poolt ja kommunistide poolt. ja see veel kord näitas NATO elulist tähtsust ning NATO säilitamise tähtsust. Euroopa Liidul on ühiskonnas oma roll täita, kuid äh, lääne põhiline kaitse langeb siiski NATO-le ja seda põhjusel, et see äh, esindab meie alliansi Ameerika Ühendriikidega. ja üks äh, meie parlamendi häirivaid omadusi, mida ma olen kogenud mitmete küsimuste puhul, on mõnikord Ameerika vastased tunded mõnikord tugevad mõlemad nõrgemad, kuid tegelikult Ameerika Ühendriigid tagasid selle, et meie räägime siin, võtame sõna vabade inimestega ja NATO tagab selle elutähtsa alliansi ka järgmisteks aastateks. härra Kamal, palun, suur tänu, proua president. enamuse ajast eelmisest sajandist ja enamuse sellest sajandist on NATO aidanud rahualal hoida kuid on neid siin kojas, kes tahavad õõnestada kogu seda institutsiooni, mis on aidanud meid koostööd teha meie Ameerika, Kanada eh, kolleegidega ja Euroopa Liidu kolleegidega. kuidas me saame seda õõnestada, mitte ainult rünnates NATO-t, vaid ka selle struktuure äh, dubleerides. me oleme täna olukorras, kus Ühendriigi ja Kanada personal istuvad Euroopa ekspertidega NATO äh, egiidi all siis koos ühel kohtumisel ja siis lähevad kohe edasi teisele kohtumisele, räägivad sama juttu, aga teise egiidi all, milline mõttetu ressursi ja aja raiskamine, ärgem unustagem, kui olulist rolli on NATO mänginud, kuid ärgem unustagem ka seda, et osa NATO-st puudutab koorma jagamist. ja kui me toetame ainult Euroopa Liidu kaitsemehhanismi, siis me mitte ainult ei Äh, siis me ainult paneme selle koorma brittidele ja prantslastele, teised varjuvad nende taha, NATO elagu NATO, härra Burke. tahaksin lisada sellele, mida ütlesin juba varem. me tahame, et Lissaboni leping Iirimaal heaks kiidetaks ja me tahame säilitada Lissaboni alusel oma neutraliteedi. Lissabon meie neutra-, neutraalsust ei muuda, kuid me mängime jätkuvalt rolli rahu öö, tagamismissioonides ÜRO mandaadi korral ja kui Euroopa Liit selle üle võtab, oleme me valmis ja oleme ka varem olnud kaasatud siis just nimelt äh, rahuvalvedesse. suur tänu, härra Berg, ütleb proua president ja annab sõna alt-altole suur tänu, proua president ja suur tänu ka sekretäriaadile. ma tahaksin selgitada, et äh, see, mis puudutab muudatust seitseteist, mis oleks äh, tule, pidanud olema hääletusel pärast muudatust nelikümmend viis, nii mina kui ka minu kolleeg härra Gjörg kes istus minu kõrval, tahtsime äh, hääletada kosmose demilitariseerimise poolt, kuid kahjuks äh, üks kolmas osapool meid siin sujuvalt segas ja me ei saanudki oma häält anda, aitäh. suur tänu. Napoletano raport. härra Musumetsi. suur tänu, proua president neliteist aastat pärast Barcelona konverentsi lõppu ja Euroopa Liidu Vahemeremaade koostöö algust ei ole olukord eriti hea. kui me vaatame tulemusi, mis me oleme saavutanud ja neid kohustusi, mis me endale võtsime, mõeldes ka rahastamisvahenditele, on tõesti viimane aeg, et parlament ja ka komisjon hakkaksid aru andma. me ei saa öelda, et me ei ole näinud, et äh, selles piirkonnas ei peeta kinni tsiviilõigustest või et ei ole tagatud võrdseid väärsus, võrdseid õigusi ja et õigusvähemusi surutakse alla, et majandus ja sotsiaalne kasv mitte kuidagi ei ole toonud seda, mida me soovisime saavutada vaadake, mis toimub Itaalias, Sitsiilias, meil on vabakaubandus äh, ruum, aga see ei ole toonud mitte uusi võimalusi, vaid et lõhe vaeste ja va va rikaste vahel on suurenenud. me ei saanud kolmekümne üheksanda ja kahekümne kuuenda ettepaneku poolt hääletada, aga me loodame, et see protsess jätkub edukamalt. Šimanski raport nüüd ja härra Sekierski partnerstwo wschodnie jest niezmiernie ważnym projektem dlatego ida ja abi idapiirkondadele on Euroopa Liidu tähtsaks probleemiks. on neli aspekti, mida me peame arvestama. esiteks demokraatia ja inimõiguste toetamine, poliitiliste struktuuride toetamine nendes riikides ja põhiõigustest kinnipidamine. teiseks turumajandus ja vabakaubandus. me peame tagama võimalikult suure juurdepääsu paremale heaolule, võitlemaks ka kriisi vastu. kolmandaks, Euroopas tuleb meil hoolitseda ka energiavarustuskindluse eest. kõigil peab olema võimalus saada gaasitarneid ja keegi ei tohiks kiusatustele järele anda siis ka kultuuriline vahetus ja teadlaste vahetus, need on erinevad valdkonnad, mis on omavahel seotud ning mis hoolitsevad ka Euroopa Liidu positiivse imidži eest meie idapoolsetes naaberriikides. me peame erinevatest riikidest ka eraldi rääkima. Äh, lõpetuseks nüüd äh, viimane raport ja härra Korbet, kaks minutit äh, fraktsiooni nimel. suur tänu mul oli hea meel selle raporti poolt hääletada, viimane raport siis äh, härra proua Taali raport ja soovin talle muuseas head emaduspuhkust, ta ei saanudki täna osaleda sellepärast, aga äh, ID-grupi osana oli ta valmis olema raportöör selleks, et konstruktiivselt panustada meie rap-, meie parlamendi tööle e. e erinevalt tema kolleegidest sellest nõndanimetatud Suurbritannia iseseisvusparteist, mina ei ole raportöör äh, kes äh, muuseas äh, pole mitte iialgi olnud äh, selle ametiaja jooksul raportöörid, nad on nagu Montli Crew tosinkond, kes mitte midagi muud ei tee, kui siin ainult röögib. Nad ei suuda absoluutselt seostuda selle tegeliku tööga, mida me teeme siin kõikides fraktsioonides, tagamaks selle, et liidu poliitika osas on järelevalve, et see on tasakaalus ja vastab meie erinevate liikmesriikide huvidele. Need inimesed tahavad alla, ainult olla igasuguste asjade vastu, kui vähegi võimalik, kui kon-, kui suur kontrast nende ja nende raportöörist kolleegi vahel. suur tänu! nõukogu on esitanud neli ühispositsiooni, sealhulgas ka nende põhjendustega ja ka komisjoni positsioonid, nende pealkirjad kirjutatakse tänase istungi protokolli. parlamendil on kolm kuud nüüd aega oma seisukoht välja öelda, see hakkab, aeg hakkab tiksuma homme, kahekümnendast veebruarist kaks tuhat üheksa, tänase istungi protokoll pannakse